daamid ja härrad, kõigepealt mõningad kommentaarid, mõningad märkused. kahetsusega pean ma teile teada andma, et äh, Brüsseli lähedal toimunud rongiõnnetuses äh, proua Candiago, meie äh, kolleeg kommunikatsiooniosakonnast hukkus. detsembrist kaks tuhat kaheksa on ta, oli ta Euroopa Parlamendi ametnik ja meie kõigi nimel ma edastan tema lähedastele ka meie sügavaima kaastunde. edasine katastroof viimastel päevadel leidis aset äh, Madeira autonoomses äh, piirkonnas ja äh, see on suurim looduskatastroof peale üheksakümne kolmandat aastat ja seal see katastroof nõudis vähemalt kolmekümne kaheksa inimese elu ja me edastame oma kaastundeavaldusega ähm, kõikidele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 dziękuję państwu. teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych. siinkohal sooviksin siin äh, täiskogu saalis tervitada ka meie külalisi Valgevenest, äh, proua Borisit, kes on äh, Poola liidu organisatsiooni esindaja Valgevenest ja härra Milinkevitš, kes on ka Sakharovi auhinna laureaat tema sai Sakharovi auhinna aastal kaks tuhat kuus. tema on demokraatliku opositsiooni juht Valgevenes